arutelu lõppenud, me peatame istungi kuni poole kaheteistkümneni, kui algavad hääletused.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 Und? Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was. Ja. todos. Thank you. Uh, dear colleagues, please take your seats. kallid kolleegid, palun istuge kohtadele, me alustame poole minuti pärast hääletust